järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, Svaasimaa ning inimõiguslaste Tulani Maseko ja Mbeki Makubu juhtum. ja kõigepealt saavad sõna resolutsiooni ettepanekute autorid ja kõigepealt Mark Temesmaeker, palun, üks minut. Eh, ehm, aitäh, härra president, kallid kolleegid tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmandal aastal kuulutati põhiseadus kehtetuks ja parteid keelustati ning sellest ajast saatis Vaasima absoluutne monarhia eristub suurel määral Lõuna-Aafrikast ja Mosambiigist. ka praegune kuningas Mswati kolm hoiab, kolmas hoiab enda käes poliitilist kohtuvõimu ja seadusandliku võimu monopoli ja pole väga varmas seda ka jagama tema taktikepi all on inimõiguste alane olukord ja elukvaliteet väga palju halvenenud AIDSi nakatumise määr on maailma üks kõrgemaid, vastavalt sellele on langenud inimeste eluiga ja juurde on tulnud tuhandeid orbuseid. me mõistame hukka Tulani Maseki ja Pegi Makhubu ebaõiglase süüdimõistmise ja vangistamise. aga see pole üksikjuhtum, vaid on osa üldisest murettekitavast kursist, mille puhul lämmatatakse arvamuse ja rahumeelse kogunemise vabadus ja eitatakse keelatud opositsioonipartei ja ametiühingute nõudmisi demokraatliku õigusriigi sisseviimiseks samal ajal on Svaasimaa kohustatud aga Cotonou lepingu ja teiste lepingute kaudu kinni pidama demokraatiast, õigusriigi põhimõttest ja inimõigustest. ja Euroopa Liidu poliitika Svaasimaa suhtes ei tohi olla suunatud Tulani Mabeko, Mbeki Makubu ja teiste poliitvangide vabastamisele, vaid ka demokraatliku õigusriigile üleminekule ja sotsiaalmajandusliku olukorra parandamisele, aitäh! aitäh, järgmisena kolleeg Korrao, palun. suur tänu, juhataja. nagu kolleeg just ütles, härra Maseko ja Makubu on vahistatud ja vangi pandud ähm, Svasimaal ühe, üks on äh, Ametiühingute Kongressi advokaat ja teine on kolumnist ja ajakirja peatoimetaja. Swaziland, Swasimaa on riik, kes peale iseseisvumist äh, kuuekümne kaheksandal aastal on peaaegu alati olnud äh, erakorralises seisukorras, seal on absoluutne monarhia, nagu me kuulsime, aga tegemist on ka riigiga, kus mis, kellel on Euroopa Liidu üldiste tariifsete soodustuste režiim ja me peame tagama, et nendest tingimustest ka kinni peetakse ja see on ka see, millele me viitame meie resolutsioonis. meil ei saa olla suhteid selliste riikidega, kes süstemaatiliselt seavad ohtu inimõigused ja me peame val-, Svaasimaa valitsusele edastama tugeva sõnumi. suur tänu järgmisena saab sõna proua Hoibuš, palun. aitäh, härra president. Tulanima Seiko ja Pekima Kubu tahtsid välja tuua selle, milline on inimõiguste alane olukord nende riigis ja milline on ka õigusriigiga olukord. mõlema isiku süü-, karistused olid palju karmimad kui sarnastes varasemates juhtumites ja see näitab, et tegelikult üritatakse siin heidutada kõiki inimõiguste eest võitlejaid meie ülesandeks on Svaasimaa ametivõim, võimudele meenutada nende enda kahe tuhande viiendal aastal vastu võetud põhiseadust. Nad peavad põhiseadusest kinni pidama. artiklis kakskümmend neli on nimelt kirjas, et on olemas arvamuse, meedia ja pressivabadus ÜRO inimõiguste deklaratsioonist peavad nad täpselt samamoodi kinni pidama nagu ka Cotonou lepingust, mille nad on Euroopa Liiduga allkirjastanud ja seal räägitakse ka inimõigustest ja demokraatiast. me peame nõudma seda, et mõlemad lastakse kiiresti ja tingimusteta vabaks, samamoodi nagu ka kõik ülejäänud, kes sarnastel põhjustel Svaasimaal on vangi heidetud peale selle tuleb meil välja tuua ka nende vangistamistingimused, nad istuvad üksikkongis, me, seda võib võrrelda piinamisega, Euroopa Parlament peab siin selge sõnumi välja saatma, aitäh! Eh, diputado Javier Nart äh,. härra Javier Nart, palun üheks minutiks. suur tänu, juhataja me oleme palju pika retoorikaga harjunud avalduste puhul, aga me peame vaatama, mida me lisaks sõnadele teeme. artiklis kaks assotsiooni äh, eh, äh, eh, lepingus on öeldud, et Cotonou äh, lepingu artikkel üheksa punkt kaks, mis äh, defineerib samuti demokraatia mõiste ja see on väga selge, meil on samuti partnerlusleping äh, Lõuna-Aafrika piirkonna riikidega, sealhulgas Vaasimaga ja seal nõutakse demokraatlikku käitumist. me peame seda jätkuvalt nõudma, me ei taha siin ainult hukka mõista, aga me tahame näha ka tegelikkuses muutusi, me peame selgelt välja ütlema, et mingisugust lepingut, mingisuguseid soodustusi ei ole, nii niikaua, kui tingimustest demokraatia osas kinni peetakse. suur tänu. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Senra Rodriguez, palun. suur tänu, juhataja. tegemist on väljendusvabaduse, liitumisvabaduse rikkumisega ja ka töötajate kogunemisvabaduse rikkumisega, see on midagi, millest lõikavad kasu argmaised ettevõtted, aga igal juhul on see vastuolus inimõiguste deklaratsiooniga. sellepärast me peame konkreetselt tegutsema, kasutama kõiki võimalikke mehhanisme selleks, et Svaasimaa tagaks töötajate õigused ning samuti peavad nad austama väljendusvabadust, demokraatiat ja pluralismi. samuti kutsume me üles, et vahistatud vabastataks. ma tahaksin parlamendi tähelepanu pöörata ka demokraatia olukorrale teatud liikmesriikides, näiteks nagu Hispaanias, kus Äh, inimesi äh, peetakse asjatult kinni, kus äh, on politseivägivald ja vanglate olukord on väga murettekitav. ÜRO piinamisvastane komitee on öelnud, et me peame ta-, peaksime tagama parema olukorra, kui me ei suuda seda teha oma liikmesriikides, kaotame usaldusväärsuse rahvusvahelisel tasandil. härra Kelam, palun järgmiseks üks minut suur tänu, lugupeetud volinik. inimõiguste olukord Svaasimaal on olnud problemaatiline juba pikka aega ja seda pehmelt öeldes, aga viimased arengud õigusriigi põhimõtete kinnipidamisel on oluliselt halvenenud täna tunneme me muret advokaat Ulani Maseko pärast, kes on kaitsnud kohaliku ametiühingu kongressi huvisid ja samuti ka Beki Makvubu Äh, pärast, kes on kolumnist ja peatoimetaja viimases Sõltumatus äh, ajalehes. mõlemad on mõistetud äh, kohtu solvamise eest vangi ja seega meie sõnum peaks olema, et kohtusüsteemi sõltumatus peaks olema tagatud kõikidel juhtudel ja me soovime, et Savasimaa ametivõimud tingimusteta vabastaks need kaks isikut. samamoodi nagu kõik teised, kes on äh, mõistetud välja, mõistetud väljendusvabaduse kasutamise eest vangi. me kutsume Svaasimaad üles tingimusteta austama oma kohustust õigusriigi ja inimõiguste osas vastavalt Cotonou lepingule, kus viidatakse väljendusvabadusele ja ma arvan, et äh, tar-, äh, tariifsete soodustuste äh, andmine peaks olema konkreetselt seotud õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste tagamise eest kohaliku ametivõimude poolt. loodetavasti ametiühingute kongress on taas registreeritud, see on ainult esimene samm ja me loodame, et Savasimaa jätkab liikumist õiges suunas, suur tänu! suur tänu, järgnevalt proua Kirton Darling, palun. suur tänu, juhataja massiivsed poliitilised inimeste allasurumised ning hirmuõhkkond Svaasimaal Äh, näitab seda, et vabakond vajab meie tu-, toetust, äh, Tukasva näiteks ametiühingutest äh, on selle liikumise eesotsas ning nad vaatavad Euroopa Parlamendi poole tänasel päeval ja samamoodi vaatab meie poolde Svaasimaa valitsus. selle resolutsiooniga anname neile teada, et Euroopa pöörab väga olulist tähelepanu inimeste ja töötaja õigustele ning Filani Masego ja Beki Makube eh, kinnipeetamine, eh, kinnipidamine on olnud eh, kohutav, nad tuleb tingimusteta vabastada. meie pingutused nende eest, kes progressi eest võitlevad Svaasimaal, võib olla tähendusrikas ainult siis, kui sellele järgnevad tõelised teod. selle resolutsiooniga kutsume me üles Euroopa Liitu kasutama ära kõik majanduslikud ja poliitilised hoovad, mis meie käsutuses on, selleks et Svaasimaa inimeste õigusi kaitsta Äh, loomulikult peab selle eest ka tegutsema äh, komisjon ning äh, komisjoni esindajad Svaasimaal. volinik USA on tegutsenud, miks meie seda teinud ei ole? suur tänu! järgnevalt saavad sõna poliitiliste fraktsioonide esindajad. esiteks Rahvapartei nimel. üheks minutiks, palun. suur tänu Svaasimaa juhtum on väga murettekitav ja seda kõigi meie jaoks. iga riik, kes kuulutab välja eriolukorra seitsmekümne kolmandal aastal ning eh, kus eh, eriolukord endiselt kehtib ka nelikümmend üks aastat hiljem, on eh, väga kõnekas fakt juba iseenesest. täna räägime me siin eriti härrade Maseko ja Makubu vangistamisest, seda, kuidas neid on, nendega on ümber kirjutatud, käidud ning kohtunik, kes nende kohtuistungid läbi viis, on see, kes ka härra Masego äh, artiklis kritiseeriti, nii et see juba räägib iseendast, kuidas asjad Svaasimaal toimuvad. meie oleme tulnud siia sellest, et see teema äh, saaks arutusele ning äh, me peame tagama esiteks, et eriolukord lõpetatakse ära ning teiseks, et need inimesed vabastataks ja teised, kes on samasuguses olukorras ning kolmandaks, austada tuleb äh, ametiühinguid, äh, tuleb toetada naisi ja vaeseid inimesi Svaasimaal, sest vastasel juhul ei saa me midagi kokku leppida selle riigiga, aitäh! suur tänu! järgnevalt palun sotsiaaldemokraatide nimel proua Agnes Jangeerius üheks minutiks, palun. suur tänu, eelmise aasta augustis Svasimaa peaminister Blamini kutsus üles kahe ametiühingu eh, juhi eh, poomisele eh, Neid süüdistati töötajate õiguste ja inimõiguste rikkumises riigis Aafrika tippkohtumisel Washingtonis. Need äh, võikad arengud on sellegipoolest äh, viinud selleni, et äh, Svaasimaa on saanud kaubanduseelisooduste süsteemi Euroopa Liidult, hoolimata sellest, et nad ei austa tuum inimõigusi ja töötajate õigusi ning head valitsemistava. hoolimata sellest, et Svaasimaa valitsus on viinud šokeerivaid inimõiguste riiveid läbi Ameerika Ühendriigid on kutsunud üles töötajate õiguste uurimisele ähm, ning kui see kinnitust leiab, siis komisjon peaks igal juhul äh, mõtlema kaubanduseelissoodustussüsteemi tagasivõtmist äh, selle riigiga. nüüd oleks igal juhul aeg näidata juba piitsa, sest präänikuga oleme tegelenud. suur tänu! järgnevalt Alle fraktsiooni nimel Jose Ignacio Faria. suur tänu, äh, juhataja, kolleegid, Svaasimaal väljendusvabaduse võitlus on eriti öö, äh, olulise, oluline faktor äh, jurist, kes inimõiguste töö eest on auhindu võitnud Peki ja Peki Makubu on näited selle kohta, Äh, kui hullud äh, asjaolud on. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, mõisteti nad süüdi kohtu solvamise eest, nüüd on nagu mu kolleeg Kelly ja teised siin viitasid, et tegelikult see kohtunik, kes nende üle kohut mõistis, temast räägiti ka Makubu artiklis kogunemisvabadus ning teised õigused on inimõiguste ja rahvusvahelistes lepetes kirjas ning kui need vabadused võetakse ära, on meie ülim kohus äh, kutsuda üles nende inimeste vabastusele, sellepärast et muidu ei saa me jääda väärikaks. suur tänu. järgnevalt Toomas Stehhovski, palun. suur tänu, härra juhataja, austatud volinik Cotonou lepingu alusel peab Svaasimaa kinni pidama demokraatlikust väärtustest ning äh, sõnavabadus on igal juhul üks nendest. Äh, seetõttu Äh, Toni Maseko ja äh, juristi ja Pekima Kubu ajakirjaniku kinnipidamine on seadusevastane. mitte ükski riik ei tohi äh, riivata inimeste põhiõigusi ning kasutada brutaalseid meetodeid oma režiimi kriitikute vastu. me peame näitama Svaasimaale, et demokraatia niimoodi ei toimi. Svaasimaa valitsus peab tagama, äh, et demokraatlike väärtuste hoidmine ja kaitsmine on tagatud, nii nagu on Svaasimaa põhikirjas, põhiseaduses kirjas. Euroopa Liit ju midagi muud ei tahagi, kui seda, et Svaasimaa peaks kinni omaenda põhiseadusest. ja see on Euroopa Liidu ülesandeks äh, seirata olukorda Svaasimaal nii, et äh, inimõigustest peetakse kohapeal kinni. muidu ei saa olla Svaasimaa meie kaubanduspartner ning see diskussioon peab olema neile selgeks signaaliks selles osas. suur tänu teile, järgnevalt on aeg vaba mikrofoni vooruks. ja sõna saab Frunzuli, äh, kolleeg Frunzulitse, palun, teil on sõna suur tänu, austatud juhataja. ma arvan, et on väga oluline see, et rahvusvaheline solidaarsus oleks toetatav poliitiliste oponentide suhtes, kes, keda Svaasimaal taga kiusatakse. me ei tohi silma pigistada kinni poliitiliste vangide, poliitvangide olukorrale, sest küsimus on sotsiaalses õigluses ja inimväärikuses. Svaasimaa on äh, sidunud ennast Cotonou lepinguga, nad on lubanud õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja vä demokraatlikke väärtusi kaitsta, sealhulgas ka meediavabadust ja sõnavabadust. valitsus peaks äh, pidama kinni nendest lubadustest, mis nad on andnud, võtma konkreetseid meetmeid selleks, et äh, väljendusvabadust toetada, samuti demokraatiat ja paljusust ühiskonnas ning seadma sisse seadusliku raamistiku, et poliitilised parteid saaksid täielikult osaleda äh, Eh, ning eh, pin-, kinni tuleb pidada ka rahvusvahelistest ja regionaalsetest inimõigustest. Svaasimaa eh, val-, valitsus peab tagama kodanikuõiguste eest võitlejate kohese vabastamise. suur tänu! suur tänu, austatud kolleeg! järgnevalt saab sõna härra Marias olukord Svaasimaal on meile kõigile teada. tegemist on absoluutse monarhiaga. nüüd äh, kuulutati välja eriolukord, demokraatia ei toimi, kohtusüsteem ei toimi, inimõigusi rikutakse ja näiteks ei ole ka ametiühingutel õigusi töövõtjate äh, kohtumisi korraldada. nii et olukord on väga õudne. me teame, et äh, härra Maseko on tuntud advokaat, kes on võidelnud ametiühingute eest äh, ja ta on väga palju ka oma koduriiki kritiseerinud. härra Makubu on ajakirjanik, äh, ka tema on kritiseerinud oma koduriigi õigussüsteemi, neile mõlemale määrati väga karm karistus ja tegemist on tegelikult suure häda, häbiplekiga Svaasimaa jaoks, sellepärast et Cotonou lepingu kohaselt peavad nad kinni pidama demokraatiast ja me tõesti peame midagi ette võtma selle ebademokraatliku käitumise vastu. aitäh, järgmisena härra Castaldo, palun. suur tänu, juhataja. Svaasimaa on absoluutne monarhia Äh, ning kaks äh, viimast sõltumatut häält, äh, härrade Maseko ja Magubu hääled on nüüd ka summutatud. tegemist on meestega, kes rääkisid ebaõiglusest, et kohtusüsteemist. nüüd on nad vahistatud ja nende hääled on, nagu öeldud, vaigistatud muidugi peaksime endale ette kujutama seda olukorda, kus äh, Coca-Cola äh, moodustab äh, nelikümmend protsenti Svaasimaa SKT teen-, teenistusest ja loomulikult kaubanduslikud huvid on igal juhul mm, eelisplaanil võrreldes inimõigustega Eh, ja eristaatus antakse kaubanduslikus mõttes sellele riigile, olgugi et inimõiguste eh, osas ei ole mingisugust edusammu saavutatud. nii et igal juhul peame rääkima selgete sõnadega, eh, kaubanduspartnerlus, kokkulepe me peame üle vaatama need põhimõtted, me ei tohi kindlasti iseendale valetada, olukord on tõepoolest katastroof, katastroofiline ja kata-, Cotonou lepingust ei ole mitte mingil juhul kinni peetud. nii et me peame väga konkreetselt ikkagi ütlema, et inimõiguste eest tuleb võidelda, muidu me mingisugust usaldusväärsust kellegi poolt ära ei teeni. suur tänu! järgnevalt palun härra Bonanno, palun. suur tänu. härra juhataja, Itaalias on äh, selline äh, populaarne telesaade, kus äh, räägitakse mm, erinevatest põnevatest teemadest, siin räägime me eh, siin naljatoonis praegu põgenikest, jumal teab, kus maailma otsas omaenda põgenikega ja, ja immigrantidega me ei, ei suuda tegemist teha samas, aga nüüd räägime siin Svaasimaa teemal äh,, tekib üldse küsimus, et kuskohas see Svaasimaa üldse asub, no kuulge, vaatame kõigepealt, mis meie enda ümbruskonnas oma riikides toimub, räägime oma noortest, oma vana, vanuritest, püüame tagada, et neil läheb paremini siin. selle asemel, et kuskil maailmas hoopis mingisuguse riigi eest võidelda, see kõik ei, ei too meile mingisuguseid järelmeid, loomulikult siin on mingisugused kaks kolli kinni võetud, aga no see on meile kõik suva tegelikult. Behalf... aitäh ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel volinik äh, Stilinides, palun. aitäh, härra president, kallid kolleegid. mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament äh, huvitub äh, advokaadi ja inimõiguste eest võitleja Tulani Maseku juhtumi vastu ja ka äh, kaasüüdistatava Beki Makubu ajakirjaniku vastu. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal märtsikuus algas äh, kohtuprotsess ja me oleme alati öelnud, et meile valmistab väga suurt muret arvamuse ja ajakirjaniku vabaduse olukord äh, Svaasimaal. Maseko ja Makubu vahistati märtsikuus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal pärast seda, kui nad ajalehes olid kritiseerinud äh, seda, kuidas äh, kohtu, kohus oli äh, valitsuse esindajatega käitunud ajakirjanik jälgis äh, juhtumeid äh, väga täpselt, äh, oldi kontaktis ka sugulaste ja õigusabiandjatega ning on esitatud taotlusi mõlema külastamiseks vanglas. märtsikuus, nimelt kolmekümne esimesel märtsil kahe tuhande neljateistkümnendal aastal komisjon Äh, tegi avalduse, kus ta ütleb, et ta valmi-, talle valmistab muret see vangistamine ja juunikuus kaks tuhat neliteist ütles komisjon, et ILO töökonverentsil, kui räägiti Svaasimaa töötingimustest, et olukorda ei ole kiita. sellegipoolest mõisteti mõlemale kaheaastane vangistus ja ei nähtud ette alternatiivset trahvi maksmise võimalust juhtivad inimõiguste eest võitlejad kogu maailmas mõistsid hukka selle kohtuprotsessi ja ütlesid, et see ei olnud kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. pressiteade tuli välja juulikuus kaks tuhat neliteist, kus me kutsusime Svaasimaa ametivõime üles kinni pidama arvamuse vabadusest vastavalt sellele, nagu see on ka riigi põhiseaduses kirjas, samamoodi nagu ka rahvusvahelistes ja piirkondlikes inimõiguste alastes äh, kohustustes. Euroopa Liit äh, saab aru, et inimõiguste alane olukord on seal väga halb ja kahjuks äh, parandusi tehakse väga-väga aeglaselt kuna ini-, ametiühingud ei ole enam keelatud ei tähenda see aga seda, et nende kohtumisi ei segata või et nende juhid ei jääks vanglatesse. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, kogu Svaasimaa kohtusüsteem on surve all. Maicon Rapoteti sai süüdistuseta kakskümmend kaheksa korda seadust rikkunud. Justice Milani, kes mõlemat inimõigustest võitlejat kohtus kaitses, on ka nüüd saanud süüdistuse. ja lõpetuseks president räägib vahele ja selle peale ütleb volinik aitäh. Evharisto dziękuję bardzo panie komisarzu otrzymałem siedem projektów rezolucji suur tänu volinik meil on seitse resolutsiooni eelnõud mis puudutavad äh, tulevad siis rahvaparteilt sotsiaaldemokraatidelt ALDE fraktsioonilt ECR fraktsioonilt kuue fraktsioonilt ja Rohelistelt ning EFTD-lt. ja sellega on arutelu lõppenud ja asume kohe vahetult hääletama colleagues we will begin the votes in one minute's time so one minute kolleegid minuti pärast asume hääletama palun võtke istet ja siis saame alustada hääletust